Ok. Bien, chers collègues, je vous invite à prendre place. head kolleegid, palun istuge oma kohtadele. päevakord on äh, tihe. sellega on koosolek alanud. kui teie poolt mingeid vastuväiteid ei ole, siis äh, on päevakord heaks kiidetud. J'ai quelques communications mul on paar teadaannet. esmaspäeva õhtul toimus viies ja viimane triloog Euroopa Jätkusuutliku Arengufondi küsimustes. ja mõningate viimaste kohandustega suutsid läbirääkijad leida esialgse kokkuleppe, mille kinnitas üleeile ka Koorapär nende läbirääkimiste äh, tulemused esimesel lugemisel siis lähevad äh, Ahveti TV eelarvekomisjoni ette üheksateist kolmkümmend äh, Strasbourgis FIC kahesaja ruumis ja see dokument, kui kiidetakse heaks ühiskomisjoni poolt läheb hääletamisele täiskogul enne äh, järgmise nädala sessiooni lõppu. võib-olla proua Kardiosavalil on midagi ütelda selle kohta, sellepärast et ta oli äärmiselt aktiivne triloogil. ega kerge see ei ole, kui kolm komisjoni koos töötavad. ja teie liidrirolli tõesti hinnate. jah, suur aitäh teile hästi lühidalt sest ma usun, et parim uudis kõigist on see, et meil on kokkulepe ja eile Kooreper ka äh, kiitis selle heaks. viis triloogi toimus, poliitiline, tehniline, üle kuuekümne tunni läbirääkimisi kokku. ja tõepoolest, kõige selle korraldamine oli äärmiselt keerukas me pidime üksmeelele jõudma kolme raportööriga, erinevate fraktsioonidega, erinevate varasemate arusaamadega, tehnilistele meeskondadel on alati oma roll, aga siin oli neil põhitähtis roll, sellepärast et poliitilise triloogi raames pigem kinnitati oma seisukohad üle aga just tehnilise läbirääkimise käigus lepiti kokku õigetes sõnades rida-realt, nii et ma tahaksin tõesti tänada kom-, eelarvekomisjoni kogu meeskonda. ja samuti arengukomisjoni äh, inimesi ning äh, välissuhete komisjoni omasid, igal juhul töö, mis ära tehti, on äh, suurepärane ja me ei uskunudki enne aasta lõppu sellega hakkama saama. paar sõna ka selle kokkuleppe kohta. võttes arvesse, et parlamendil ei olnud selget ettepanekut, oli vaja kõigepealt läbi vaadata, mida me oleme saavutanud ja niikaua, kui meil eh, sellist kokkuvõtet ei olnud, ei olnud võimalik ka kokkulepet kui sellist üldiselt hakata välja kujundama. läbirääkimised olid päris elavad ja lõpptulemusena me panime paberile kirja kõik, mis olime saavutanud. mulle tundub, et tulemused on päris head, eriti võttes arvesse seda, et meil õnnestus nüansseerida eh, paljusid asju ning eh, keskenduda just põhitähtsatele küsimustele. panime suurt rõhku sellele, et investeeringud peavad teenima arengupoliitikat just sihtriikides meil õnnestus kõvasti parandada kriteeriume, ütleme, sotsiaalset äh, vastutust, inimõigused, vastutustundlik investeerimine, tööõigust kinnipidamine ja nii edasi. see võib tunduda iseenesestmõistetav, kuid väga oluline oli sellele rõhku panna ning äh, kõikide nende fondide omavaheline täiendavus on ka väga tähtis. üks asi veel, mille saavutasime, mis on väga oluline, on see, et nõukogu äh, läks üle kahekümnelt protsendilt kahekümne kaheksale. see puudutab siis erinevaid projekte, mis on seotud kliimamuutuste vastase võitlusega. samuti saavutasime kokkuleppe äh, maksupettuse valdkonnas, siin on väga selged reeglid eesmärkide osas. on ka muid aspekte nagu juhtimine ja nii edasi, aga no ma leian, et kõige olulisem on ikkagi see, et parlament saadab omalt poolt ka ühe vaatleja strateegilisse komisjoni. samuti panime sisse päris palju tingimusi hindamiskriteeriumite kohta näiteks, mille alusel on võimalik äh, silma peal hoida seda, mis tehakse, samuti nõuame, et komisjon teavitaks meid investeeringuvõimalustest, eks ante ma arvan, et kokkulepe on hea ja me peaksime selle poolt hääletama. aitäh! aitäh ka suure pühendumuse eest! tahaksin äh, veel ütelda, et Iisraeli juulikuine missioon Iisrael-Palestiina on edasi lükatud, sellepärast et me tahtsime külastada nii äh, Gaza sektorit kui Jordaania äh, läänekallast, aga Iisraeli pool leiab, et nad ei suuda Gaza sektoris tagada delegatsiooni julgeolekut. seal on päris palju piiranguid, näiteks ka elektri tarbimise osas. seega leidsime, et on parem edasi lükata see visiit, mitte lihtsalt piirduda külaskäiguga Jordaania äh, läänekaldale ainuüksi. ja tõenäoliselt kaks tuhat kaheksateist alguses täna hommikul koordinaatorid panid paika rap-, äh, raportööride solidaarsusfond Euroopa Liidu äh, kaks tuhat kaheksateist eelarvemaksude äh, proua Vaidere, solidaarsusfond ning abi Itaaliale, härra Lavia, paindlikkusinstrument ning eelarvemeetmed Äh, käimasolevate äh, väljakutsetega välja tulemiseks, härra Muresson. solidaarsus, äh, rühm, sotsialistidelt, demokraatidelt, arenguprogramm, mille eesmärgiks on toetada innovaatilisust ja konkurentsivõimet kaitsesektoris, see on Rahvapartei raport ja Rahvapartei samuti pakub välja raportööri algatusraporti jaoks Euroopa kaitsekava. iga-aastane raport ühine julgeoleku kaitsepoliitika, teie esimees, eh, Siim võtab selle endale ülesandeks. koordinaatorid said teada ka äh, ühis äh,, IS-, ISPRO ühis äh, teaduskeskuses äh, meditsiini äh, äh, juhi nimetamise ning samuti trustfondide küsimus, sellele järgneb kaks tuhat kaksteist kaheksateist raportite koostamine härra Murasen, härra Dekaier. nii et need olid siis minupoolsed teadaanded. ja nüüd läheme edasi hääletustega palun, et te paneksite oma kaardid hääletusmasinatesse selleks, et vaadata, kas nad toimivad. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? ei kakskümmend seitse kaarti on registreeritud, kakskümmend kuus hääletust, vabandage, mina ise jätsin hääletamata. esimene dokument. kaks tuhat kaheksateist aasta eelarve volitus kolmekoolseteks läbirääkimisteks, kompromiss üks, härra Murassoni raport, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaks, poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss seitse, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kümme, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, üksteist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kaksteist, poolt vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud muudatus äh, üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, äh, tagasi lükatud sada üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, heaks kiidetud, kaheksateist äh, kompromiss poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kuuskümmend seitse langeb ära, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu erapooletud. vabandage, ütleb esimees. kompromiss üheksateist A poolt, vastu. kontrollime. üheksateist A Le scrutin est clos. Il est hääletus on lõppenud, heaks kiidetud seitseteist äh, poolt, kümme vastu. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus sada äh, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud äh, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada kuuskümmend üheksa, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus äh, kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, muudatus kakssada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaks, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kaksteist koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt. jah, äh, protokolliline küsimus. me tegime muudatusettepaneku kakssada kaksteist koos suulise muudatusettepanekuga ja me tahame eraldi hääletust siin. esimene osa kuni äh, väljaspool Euroopa Liidu eelarvet ja siis äh, eraldi teine osa. milline on raportööri arvamus selle ettepaneku kohta? Uh, kas me räägime kahesaja kaheteistkümnendast? jah siin pidi olema raportööri suuline muudatusettepanek ja koos sellega oleksime me saanud äh, selle lõike poolt hääletada. ma pole kindel, kas me saame eraldi hääletust, osade kaupa hääletust. Äh, mis on teie täpne soov? kas saate veel selgitada? No, mm, seguimos pensando que que debería votarse separada. me leiame, et tuleks osade kaupa hääletada. kõigepealt esimene muudatusettepanek, mis alguses esitati ja seejärel muudatuse ettepanek äh, koos äh, lisandiga ehk siis eraldi hääletada. jah, kui te raportööriga kokku leppisite selles, et ta selle lisa siia juurde pani, siis võib-olla saame ühe hääletusega maha. tundub, et teie soovile tuldi vastu. üks hääletus, ei, ei, ei, ei, ütleb äh, kõneleja saalist. meie tahame, et algset muudatusettepanekut ikkagi hääletataks lisaks me ei nõustu suulise muudatuse ettepanekuga, aga seda võib eraldi hääletada siis. härra raportöör, jah, seega oli suuline muudatusettepanek, et kui kuue tahab selle tagasi võtta, siis hääletame algset äh, lõiget ja mina soovitaks selle vastu hääletada. kui te jääte suulise muudatusettepaneku juurde praegusel kujul, siis teeksin ettepaneku hääletada selle poolt. aga kui te tahate selle tagasi võtta ja see on ainus, mis te teha saate, siis mina soovitaks vastu hääletada. Donc vous amendement oral ilma mikrofonita. Pedimos que se retire la, o sea, la, la enmienda del reporter y se vote la original. me sellisel juhul tahame tagasi võtta raportööri muudatusettepaneku ning hääletada algset äh, versiooni. niisiis äh, hääletame algset versiooni ehk siis muudatusettepanekus, mille tegi proua Nii Riada äh, raportööri hääled, äh, raportööri arvamus negatiivne, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada neliteist poolt, vastu. kontrollime üle, elektrooniliselt hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist vastu kaheksa poolt. see oli kakssada neliteist, kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kakssada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud sur les opinions. arvamused. lõige viisteist, tööhõive. muudatus viisteist, poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. muudatus lõikes üks, naistekomisjoni arvamus üks poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud. kogu tekst koos muudatustega nüüd. elektrooniliselt vast. ja panengi elektroonilisele hääletusele, hääletus on alanud. kas kõik on nüüd hääletanud? ei, jaa, hästi, hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks, kakskümmend kolm poolt, kolm vastu, kaks erapooletut, liitlased raportöörile. ja nüüd läheme edasi proua Monika Vana raporti juurde, globaliseerumisega kohanemise Euroopa fond. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmas poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neljas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsmes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksas poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümnes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kogu tekst, äh, elektrooniline hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppenud. kakskümmend neli poolthäält, kaks vastuhäält, üks erapooletu ja õnnitleme proua Vana. Läheme nüüd, kolleegid, edasi, ümberpaigutused. kõigepealt härra Kaieri raport, meil on siin neli ümberpaigutust, kaks puudutab äh, Türgi eelarvevahendit, rahastamisvahendit, vabandust proua Kardia Sabal asendab täna härra Kaierit suur tänu, härra esimees, teen väga lühidalt. nagu te ütlesite, on kaks ümberpaigutust, seitsmes ja üheteistkümnes, mis on seotud äh, rahastamisvahendiga Türgi jaoks. seitsmendast rääkisime eelmine kord ja otsustasime selle edasi lükata kuid äh, paneme siis täna selle hääletusele ja kolleegid, palun toetage mõlemat ümberpaigutust ja üks märkus veel siia juurde. kui me vaatame neid ümberpaigutusi ja sellega seonduvaid dokumente, siis teinekord äh, saab järsku selgeks see, et nõukogu otsustab äh, tavaliselt mitte Türgi puhul kasutada mm, intresse trahvidena äh, viibima jäänud maksete osas ja tegelikult see natukene häirib sest me üritame leida Türgi jaoks ja Türgi rahastamisvahendeid, rahasid igalt poolt ja tundub, et nõukogu nagu eriti ei viitsi neid otsida ja ei saa neid rahasid kokku ja tihti maksab need vahendid välja ka hilinemisega. ja minu meelest on see kindlasti asi, millest tuleks mingil hetkel meie komisjonis rääkida, tuleb nõukogule öelda, et meile see asi eriti ei meeldi. kaheksas ümberpaigutamine puudutab ühtekuuluvusfondi vabandust, üleilmastumise fondi ja kümnes äh, ümberpaigutus on äh, IT-tehnoloogia äh, vahendite jaoks neli miljonit eurot, nii et raportöör palub toetada kõiki neid ümberpaigutusi. ei vaja hääletame elektrooniliselt kõigepealt äh, seitsmes, kaks tuhat seitseteist hääletus avatud. jõudsite hääletada? tundub, et mitte. aga nüüd siis hääletus suletud, vastu võetud kakskümmend üks kahe vastu. nüüd äh, ümberpaigutus kaheksa, kaks tuhat seitseteist, hääletus avatud, elektrooniline kõik jõudsid hääletada. hääletus lõppenud. kakskümmend kaks kolme vastu vastu võetud. nüüd kümnes, kaks tuhat seitseteist, hääletus avatud. hääletus lõppenud. kakskümmend neli ühe vastu vastu võetud ja üksteist kaks tuhat seitseteist elektrooniline hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kaks vastu, kaks erapooletut vastu võetud. nüüd järgmisena sõna härra Tarandile, kes räägib teiste eelarve jagude ümberpaigutamistest aastasel kaks tuhat seitseteist. vastavalt äh, artiklile kakskümmend viis äh, on äh, regioonide komitee puhul kolm ümberpaigutamist ette nähtud, me esitame need teile nüüd hääletusele. härra Tarand, kas te soovite sõna? teen lühidalt, härra esimees ütleksin omalt poolt, et nii nagu ma aru saan, me võime kõik toetada ümberpaigutust äh, kolm ja aja kokkuhoiu huvides loobun täna pikast kõnest, aga paluksin hääletada maha üks ja kaks, sellepärast et regioonide komitee on toonud selgitused ja need selgitused ei ole piisavad, absoluutselt mitte ja eelarvepädevad asutused nimelt on äh, ette näinud äh, rahalised vahendid nende tegevuste jaoks ja nad ei peaks lisavahendeid paluma meilt. see on äh, väga lühidalt kokku võetud. kui teid see asi huvitab, siis ma võin teile näidata andmetega, et nad kärbivad programme, mis on suunatud koolilastele selleks, et luua äh, poliitilistele fraktsioonidele visuaalmaterjali. mulle meeldivad kolleegid kõikidest fraktsioonidest ja nende visuaalne identiteet äh, minu meelest ei vaja erilist parandamist. härra Dupree. Äh, jah, aitäh ma ei hakkaks siin rääkima sisust, vaid põhimõttest, mis on siin oluline. me e, kiitsime siin heaks kindla e, summa, mis on väiksem kui see, e, mida regioonide komitee esialgu taotles, nii et me vähendasime seda summat, mis oli viissada miljonit eurot, kolmesajale miljonile nii komisjonis kui ka täiskogul. regioonide komitee otsib nüüd äh, vahendeid äh, mujalt ja püüab saavutada sedasama summat, mida me algselt heaks ei kiidnud. see just on praegu toimumas nii et äh, kui me leidsime, et see esialgne rahasumma oli liiga suur ja selle üle me ka hääletasime, ja äh, kui siis hakatakse ülekandeid äh, soovima, et ikkagi sellesama summani jõuda, siis see ei ole vastuvõetav. nii et äh, sel põhjusel ka mina sooviksin siin härra Tarandi ettepanekut toetada, sõltumata asja sisust. nii, kas rohkem sõnasoovijaid pole? härra Tarand. suur tänu, esimees, üks märkus veel ma olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Dupree. ja lihtsalt äh, räägiksin natukene suhtumisest. Kronsbergs Elmars on öelnud, et äh, olenemata teie otsusest, me juba kulutame neid vahendeid ja see on tõesti täiesti vastuvõetamatu. saan aru. Nonii. paluti nimelist hääletust, kas kinnitame selle? des groupes euh, rohelised, ECR, ÖNF, e äh, FTD ja kuue ainus, kellest, ühesõnaga, kas läheme nimelise hääletuse, no läheme. esimene hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppenud vastu võetud viisteist, üheksa vastu, kaks erapooletut, teine ümberpaigutus. hääletus avatud. hääletus lõppenud. kaheksateist poolt, kuus vastu, kaks erapooletut ja kolmas ümberpaigutus. hääletus avatud hääletus lõppenud. kakskümmend kolm poolt, üks vastu, kaks erapooletut. proua Hoolmeier, kas te olete saalis? proua Hoolmeierit ei ole ta on teinud seega ettepaneku see otsus edasi lükata järgmise koosolekuni, kuna ta ei ole oma uuriva tööga veel lõpule jõudnud. eelarvekomisjon on valmis edasi lükkama selle hääletuse. see puudutab kahte summat, mis on taotlusena esitatud. komisjon on nõus edasi lükkama? jah. suur tänu. Nous en avons terminé. sellega on äh, hääletuste osa lõppenud ja läheme edasi. järgmine päevakorrapunkt, uuring, mille me ise tellisime ja puudutab see Euroopa Liidu maja, iga-aastase majanduskasvu analüüsi koostoimet Euroopa Liidu eelarve ja liikmesriikide eelarvetega. Dans le cadre de discussion jah, sügisel äh, kaks tuhat kaksteist, kuusteist äh, kui oli siis äh, juttu ähm, meie kaasamisest Euroopa poolaasta protsessi, siis otsustati äh, taotleda niisuguse äh, uuringu läbiviimist siis, mis käsitleks äh, eelarvete koostoime panust majanduskasvu analüüsis esitatud eesmärkidele. ja Round Europe valiti välja selle uuringu koostamiseks ja doktor Hoffner nüüd tutvustab meile seda Äh, uuringut ja ähm, Matteo äh, Barberi, kes on ka äh, selle meeskonna Brüsseli liige. ja siia on siis ka kutsutud teisi külalisi kuulama, keda ma tervitan ja öö, ähm, nad võivad siis vastata erinevatele küsimusele, John Üral, kes äh, esindab äh, eelarve peadirektoraati ja üks esindaja on ka ECFIN peadirektoraadist. ja võib-olla ongi see siis võimalik ähm, paremini mõelda selle üle, missugune võiks olla meie tõhusam roll Euroopa poolaasta äh, protsessis ja sellest tuleb juttu ka järgmisel koordinaatorite äh, kohtumisel. ja äh, raport, erinevate raportite käigus olen ähm, ma ka selle üle mõtisklenud, sest, sest see seose üle Euroopa Liidu eelarve ja liikmesriikide eelarvetega ja kas ja mulle tundus, et see lisandväärtus ei ole seni piisav olnud, aga võib-olla nüüd siis äh, uuring äh, võimaldab meil täpsemaid vastuseid saada. Äh, härra Rüübik. härra esimees, ma tahaksin teid tänada selle uuringu eest, sest see on meie jaoks väga oluline uuring skp, majanduskasv ja tööhõive mängivad suurt rolli, aga tulevikus tuleks panna siia juurde ka elektrooniline link. see hoiaks kokku palju pabermaterjali ja me saaksime tegelikult äh, sellega ka kodus olevaid paremini äh, tutvustada teemaga, nii et kui seda parem paberkoopiat kaasa vedades jah, teie soovi äh, võetakse arvesse. nüüd Marko Hafner. doktor Marko Hafner, suur tänu, et äh, tulite siia täna meile seda olulist äh, uuringut tutvustama teil on veidi aega, kakskümmend minutit täpsemalt selle uuringu ja selle tulemuste tutvustamiseks jah, suur tänu, et andsite täna äh, võimaluse tutvustada seda äh, uuringut, mis käsitleb siis äh, seost liidu eelarve, liikmesriikide eelarvete ning ka majanduskasvu analüüsis esitatud eesmärkide vahel. täpsemalt nende koostoime panust viimastesse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 Okay. Okay. Sorry about this uh, problem with the mm, vabandust selle väikse tehnilise takistuse pärast, nii et ähm, millest siis täpsemalt räägime uuringu äh, taustast me,, kasutatud meetoditest, täpsemalt siis ka tulemustest ja veidi ka ähm, poliitilistest äh, mõjudest, tagajärgedest ja siis ka anname mõningaid ideid tulevikuks. kõigepealt siis äh, uuringu taustast ja kontekstist. Äh, iga-aastane äh, ülevaade on osa Euroopa semestrist, see võtab arvesse tööhõive küsimusi, erinevaid majanduslikke Äh, näitajaid ja see pakub äh, liikmesriikidele siis äh, konkreetseid soovitusi, mille eesmärgiks on siis nende majandusolukorda parandada. kuid äh, äh, erinevalt äh, stabiilsuse ja kasvu äh, paktist on liikmesriikidel tegelikult valik, kas nad äh, järgivad neid soovitusi äh, või mitte äh, ja Euroopa äh, äh, eelarveprotsessis tegelikult ei võeta äh, arvesse neid aspekte. ja me püüdsime siis vaadatagi empiiriliselt, et kuidas need aspektid omavahel suhestuvad siis seoses eelarve äh, panusega ja kõigepealt siis, kas äh, liidu äh, eelarve võtab piisavalt arvesse prioriteet, prioriteete, et majanduskasvu äh, tagada ja kas see kajastub siis ka nendes riigipõhistes soovitustes, siis teiseks, kas riikide eelarvetes võetakse arvesse neid soovitusi, et majanduskasvu parandada ja tööhõivet suurendada? ja kolmas küsimus äh, puudutab seda, kas on äh, sünergiat nende äh, soovituste ja siis erinevate eelarvete panuste äh, vahel ja teiseks, kolmandaks, viimaseks, tähendab neljandaks, kuidas siis leida sobivat potentsiaali, et kõiki neid võimalusi võimalikult hästi ära kasutada. nüüd meetodite kohta üldiselt äh, püüdsime leida andmeid erinevatest äh, allikatest Äh, riikide äh, makromajanduslikke andmeid äh, komisjoni poolt stabiilsus- ja lähimusprogrammidest ja ka eelarve andmeid Eurostatist ja hindasime ka mm, konkreetselt siis seda, kuidas on ka neid riigipõhiseid soovitusi äh, Äh, rakendatud ja kuidas need majanduskasvu äh, mõjutaksid. ja täpsustaksin, et äh, andmed puudutavad aastaid kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kuusteist ja oluline on just kaks tuhat kuusteist, kus tegelikult andmed ei ole ähm, täielikud kõikide riikide kohta. nii et selles, selle puhul keskendusime euroala riikidele ja lisaks sellele me äh, valisime välja kaksteist liikmesriiki, siis kuus äh, suuremat ja kuus äh, väiksemad siis erinevate faktorite põhjal nii rahvaarvu kui ka geograafia mõttes mitmekesisuse tagamiseks näiteks kui riigipõhised äh, soovitused äh, hõlmavad äh, soovitusi investeeringuteks teadus- ja arendustegevusse, siis need ka siia kaasati. nüüd siis tulemustest mõni sõna et üldiselt äh, leidsime, et neid prioriteete äh, kajastatakse päris erinevatel äh, viisidel, strateegiliste investeeringute vallas, eelarve konsolideerimise valdkonnas ja investeeringute edendamise valdkonnas ja siin on siis äh, üks A, üks äh, äh, B alajaotused eelarves, mis puudutavad siis struktuurseid investeeringuid ja üldiselt on näha, et finantspanused on suurenenud siis üks A ja üks B osades äh, aastate jooksul, kuid äh, kulu, kulumuutus tegelikult ei ole kõige äh, asjakohasem mõõtmisviis, kuna tegemist oli mitmeaastase finantsraamistiku algusaastatega ja paindlikkusmeetmed on siin äh, samuti olulised. E, eelarve on paika pandud mitmeks aastaks ja uute prioriteetide sisseviimine on keeruline, kuid üldiselt ka mitmed konkreetsed e, e, sammud ka näitavad, et võetakse arvesse neid konkreetsemaid soovitusi ja sealhulgas siis äh, Erasmuse algatus, Horisont, Horisont kaks tuhat kakskümmend, äh, Kosme ja nii edasi. Äh, siis on ka noorte ja tööhõive algatused strateegiliste investeeringute fond ja nii edasi. järgmisel slaidil on siis, või siin on siis, äh, seni nägime, et äh, Euroopa Liidu eelarves need äh, soovitused ka kajastuvad, nüüd siis riikidest, liikmesriikidest täpsemalt. tulemused näitavad, et paranemisruumi veel on, lähtusime siis äh, riikide reformiprogrammide äh, äh, tulemustest kuskil kakskümmend protsenti nendest soovitustest on siis arvesse võetud, kakskümmend saja ühest ja ja nelja äh, soovitust ei ole siis äh, üldse hakatud äh, rakendama. ja siin on siis riigiti näha, et neljal puhul siis on, on tehtud olulisi edasiminekuid ja rakendamisel on äh, Äh, samuti siis küllalt äh, lahknevad äh, tulemused. meil on siin kaksteist riiki võetud ja tundub, et riigid arvestavad soovitusi enam, kui neil on olnud rohkem probleeme eelarvega, kui nad on olnud suuremas majanduskriisis. ja üldiselt me leidsime, et soovitustest hälbitakse äh, äh, äh, päris palju, kahekümnest nelja soovitust on üldiselt arvestatud siis, mis komisjon on välja pakkunud ja Euroopa Komisjon on näinud edusamme ainult viiekümne kahel juhul viiel juhul on planeeritud samme, kuid ei ole midagi veel ette võetud. nii et üldiselt ähm, mm, mm, on näha ka seda, et liikmesriikide poolt enda antud hinnang on positiivsem kui äh, saadud andmed. lähtusime makromajanduslikest äh, andmetest, aga teistmoodi on ka võimalik äh, nendele äh, küsimustele läheneda. täpsemalt siis vaadata, äh, kuidas siis ajas on need eelarve eraldised muutunud siis nende eesmärkide valguses ja kollane siin äh, tähendab seda, et muutust ei ole olnud, roheline tähendab, et on äh, midagi suurenenud ja punane äh, tähendab, et eraldused on vähenenud. ja siin on siis näha, et neid prioriteete ka arvestatakse ebajärjekindlalt ja üksikute soovituste puhul, üksikriikide puhul on näha, Äh, et see rakendamine äh, on äh, küllalt ebajärjekindel. Euroopa Liidu eelarve tegelikult on küllaltki väike võrreldes liikmesriikide eelarvetega ja see keskendub rohkem Äh, valdkondadele, kus on siis suurem äh, Euroopa äh, lisandväärtus, nii et kus saab siis investeeringute kaudu majanduskasvu kõige paremini toetada ja neid eesmärke arvestada. nii et äh, Äh, kas need, äh, võib siis vaadata, kuidas siis need, äh, kuidas neid eesmärke arvestatakse, kas asjad liiguvad siis samas suunas? üldiselt on siin näha, et Euroopa Liidu prioriteete arvesse võetakse, aga laiemalt on küllaltki keeruline seda mm, hinnata Äh, struktuursete investeeringute äh, äh, fond ja siin on väga olulised tingimused seatud ja viimasel ajal on just see fond kelleltki heaks energiaallikaks kujunenud. nüüd siis mõningad poliitilised mõjud ja tagajärjed So generally uh, one recommendation niisiis üks soovitus puudutab seda, et Euroopa lisaväärtust tuleks rohkem Euroopa poolaastasse lisada. Euroopa Liidu eelarve mõju sõltub sellest, kas suudetakse lisandväärtust pakkuda ning äh, liikmesriikide ning Euroopa Liidu eelarve vaheline sünergia on esmatähtis. aga nagu me näeme olemasolevast Euroopa lisaväärtus äh, ei ole sisse arvatud ühtegi Euroopa mehhanismi, mis, äh, mida hinnatakse ei ETS ega riikidepõhiste soovituste ning põhimõtteliselt äh, süstemaatiliselt ei hinnata Euroopa poolaasta raames lisaväärtust. operatiivsem lahendamine oleks kasulik, e, seda selleks, et tagada äh, rohkem andmete süstemaatilist kogumist. oluline on silmas pidada seda, et see ei tohiks liigset koormust tuua liikmesriikidele. veel üks soovitus. me peaksime vaatama pikemas perspektiivis Euroopa Liidu poolaasta äh, hindamist, põhimõtteliselt poolaasta äh, toimib iga-aastase äh, aluse põhjal ning ülevaadet siis koostatakse riigipõhist teie soovituste koostamisel. tuleb keskenduda eelkõige just äh, tulemustele, aga pikemas perspektiivis monitooring ei ole. me näeme, et tegelikult oleks seda vaja, sellepärast et riigipõhised soovitused võivad võtta rohkem kui aasta. praegune süsteem ei paku piisavalt äh, informatsiooni, näiteks makromajanduslikud andmed ning soovituste täitmine, äh, sellised andmed võivad tulla alles hiljem järgmine slaid. üheks soovituseks on samuti keskenduda endiselt paindlikkusele Euroopa Liidu eelarves, üldised struktuurireeglid tagavad seda, et äh, eelarvet kasutatakse vastutustundlikult, kuid samuti tuleb äh, tagada seda, et poliitilised tekivad prioriteedid leiaksid lahenduse. Euroopa Liidu eelarve paindlikkust saab pärandada läbi paindlikkusinstrumendi ning ka läbi uute eelarvevahendite loomise, eh, millega oleks võimalik leida uusi rahastamisvahendeid nagu Euroopa Liidu strateegiliste investeeringute fond. selline suur paindlikkus on eh, oluliseks osaks samuti mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisest ning eh, seda toetavad nii poliitikud kui ka eksperdid. samas on oluline silmas pidada seda, et tuleb olla ettevaatlik uute eh, paindlikkusvahendite kasutamisel ja ei tohiks nõrgestada aruandlust ning läbipaistvust ning kokkuvõtteks eh, mõned tulevased teemad. kõigepealt, nagu varasemalt eh, ka räägitud, ETS-i valdkonnad jagunevad peaasjalikult kolme struktuurireformid, fiskaalkonsolideerimine ning kasvu investeerimine selles valdkonnas vastu võetud meetmed äh, peaksid viima äh, majanduskasvuni, me näeme, et äh, on üritatud mõningates hinnangutes samuti hinnata saavutatud, me näeme, et kolme kuni kümne protsendiline on see vastavalt SKT-le, kuid enamasti on siiski jõutud järeldusele, et hoolimata arvnäitajatest on tulemused positiivsed. samas on oluline toonitada, et struktuurireformide investeeringute osas oldakse ühel meelel, aga paljud uuringud on näidanud, et problemaatiline on fiskaalkonsolideerimise meetmed ning kasvu- ja stabiilsuspakti kohaldamine. paljud on ütelnud, et äh, kärped vastavalt äh, kasvu- ja stabiilsuspaktile ning äh, samuti riigipõhistele soovitustele ei pruugi olla kasuks majanduskasvule ja tööhõivele, eriti riikides, kus on majanduslikke probleeme samuti väidetakse, et sellised kärped ei saa mitte kunagi majanduskasvu kaasa tulla, et seega tuleks vaadata, kuidas parandada fiskaalkonsolideerimist struktuurireformidega selleks, et äh, hullemaid äh, ning äh, eelkõige tahetakse seeläbi vältida negatiivseid fiskaalkonsolideerimise mõjusid. usun, et jõuan lõpule õigeaegselt nüüd oma ettekandega ja olen valmis vastama teie küsimustele. Merci, merci pour euh, suur aitäh, <laughs> aitäh selle uuringu eest ja selle ettekande eest, millega te esinesite Need on makromajanduslikud mõtted ja me näeme, et kõik praegu tegelevad sellega, et üritavad leida, millised võiksid olla need head stiimulid, mis tooksid äh, tegusaid äh, tulemusi. see on keerukas teema. ma ei tea, kas kolleegid soovivad teile küsimusi esitada. Vous indiquez dans votre rapport qu'il existe des synergies. Te rääkisite, et, et on äh, sünergia Euroopa era, Euroopa eelarve liikmesriikide omade vahel. näiteks tõukefondide puhul, kas te leiate, et peaks kuidagi ratsionaliseerima ja kokku viima eesmärgid järgmise finantsraamistiku eesmärkidega ja Euroopa poolaasta omadega? kas Euroopa eelarve toetab piisavalt igas kasvuaruande soovitusi ja riigipõhiseid soovitusi kasvuküsimustes. ehk et teisisõnu, kas meil on piisavalt paindlikkust praegu selleks, et iga aasta reageerida vastavalt vajadusele? või siis on tegemist Äh, sellise mootoriga, sellise sõidukiga, mille trajektoori enam pärast äh, käivitamist muuta ei saa. Te rääkisite Euroopa lisaväärtusest äh, kui võimalikust uuest näitajast ja see on tõepoolest tõsine küsimus, mille peale me mõtleme ööl ja päeval selleks, et hinnata Euroopa eelarve mõju ja tagajärgi, kas te saaksite äh, selgitada meile, milline on teie arvamus selle kohta, kuidas hinnata ja mõõta sellist lisaväärtust ja kes teie meelest suudaks kõige paremini hinnata sellist Euroopa lisaväärtust? Te ütlesite, et pikaajalisem perspektiiv on vajalik selleks, et hinnata Euroopa poolaasta vahendite mõju. milline teie meelest peaks olema ideaalne referentsperiood siis? Te samuti räägite sellest, et on erinevusi selles, kuidas komisjon ja liikmesriigid hindavad riigipõhiste soovituste elluviimist millised on teie ettepanekud, et äh, taolised äh, lahknevused ära kaoksid? ja rääkisite ka sellest, et on vaja rohkem paindlikkust mitmeaastases finantsraamistikus. ja lähtudes oma uuringust, kuidas te hindate Euroopa strateegiliste investeeringute fondi uue vahendina? see on esimene rida küsimusi teile, millele ehk te saaksite vastuseid pakkuda. Yeah, thank you very much. Um, very good questions. Um, jah, aitäh, väga head küsimused. kõigepealt, kõigepealt Euroopa lisaväärtuse kohta. nagu ma ütlesin, tõenäoliselt tuleks rohkem andmeid koguda, et Euroopa lisaväärtust hinnata ja siinkohal me arvame, et tuleks spetsiifilisemaid andmeid koguda selle kohta, kas projektid ka mingit äh, väärtust pakuvad äh, selle raha eest, mis kulutatakse. me arvame, et hindamine peaks toimuma nii Euroopa Liidu kui liikmesriigi poolt, aga vahest peaks Euroopa Liit äh, looma mingid järelevalvemehhanismid põhimõtteliselt me vaatame ka seda, kas Euroopa Liidu rahaga on suudetud saavutada midagi, mida liikmesriikide omaga poleks olnud võimalik. aga milline see ülevaatemehhanism peaks olema, selle peale peaksime pikemalt mõtlema hiljem, me oma uuringus seda konkreetselt ei käsitlenud kui räägime suuremast paindlikkusest, siis lähtusime olemasolevatest dokumentidest, äh, uuringutest. me näeme, et paindlikkus on suurem nüüd äh, mitmeaastases finantsraamistikus. me pole aga reforme veel käsitlenud, küll aga me näeme, et teatud prioriteedid viiakse kokku ikkagi ka liikmesriikide aastaeelarvetega ning äh, kasvu äh,, iga-aastase kasvuraportiga. vastavalt neile andmetele, mis meil on, ei ole veel hinnatud erinevate fondide mõjusid, aga esimesed näited ütlevad, et nad äh, on kokku viidud äh, Euroopa semestri prioriteetidega. Eh hästi, proua Maleditš. aitäh. ja aitäh selle ettekande eest. mul on paar küsimust. esimene neist puudutab teie huvitavat leidu Te ütlesite, et sünergia Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarve vahel on olemas kitsamas tähenduses, aga laiemalt on seda raske hinnata. mida me saaksime teha, et seda muuta? kas meil on vaja eelarve struktuuri muuta, siduda see rohkem eh, prioriteetidega, mis on iga-aastases kasvuaruandes ära toodud? ja samuti oma poliitilistes eh, juhistes ja ka esimees mainis seda, ütlete, et meil on vaja pikemat perspektiivi arvestada Euroopa poolaasta puhul ja meil on vaja rohkem paindlikkust eelarve jaoks. kas see tähendab seda, et meil Euroopa poolaasta tasandil majanduspoliitika raames, majanduspoliitika sest rääkides oleks meil vaja seitsme aasta perspektiivi. ja kas siis me peaksime siduma seitsme aasta eesmärgid Euroopa ja liikmesriikide eelarvetega? kas ka liikmesriikides peaksime siis lähtuma liikmesriikide eelarvete koostamisel pikemast perspektiivist, selleks et me saaksime siduda strateegilised eesmärgid eelarvetega ja läbi eelarvete mm, siis äh, viia läbi projekte mul tekkis küsimus, kuidas me saaksime saavutada seda, et laiemalt äh, hinnata tulemusi, sünergia tulemusi, aitäh um,. As a, generally as, as we, as we mentioned there, the synergies exist. jah yeah., sünergia, nagu ütlesime, on olemas äh, üldiste eesmärkide strateegiate ja Euroopa Liidu eelarve vahel, aga me tahaksime hinnata täpsemalt liikmesriikide eelarvete ning riigipõhiste soovituste vahelisi seoseid. kuidas seda hinnata, kas siin on mingeid põhjusi, põhjuslikku suhet? tuleb ütelda, et andmetest on puudu, vahel on eh, väga keerukas selliseid eelarve andmeid saada, mis vastaksid, eh, mis oleksid seotud samuti iga-aastase kasvuaruandega iga äh, aasta põhjal on seda raske teha, nii palju on erinevaid faktoreid, mis mõjutavad äh, eelarve muudatusi äh, peale riigipõhiste soovituste. kui vaadata laiemaid, pikemat perioodi, siis võib-olla oleks lihtsam seda küsimust lahendada, siis oleks meil rohkem andmeid ja me saaksime süstemaatilisemalt ajas toimunud muudatusi hinnata tulles tagasi eelmise küsimuse juurde, millele ma veel ei vastanud. kui me räägime mingist konkreetsest ajalimiidist, siis on keerukas ütelda, kas see peaks olema kolm või neli aastat. võib-olla seitse aastat võiks tõesti kaasa aidata sellele, et saada üldisemat pilti prioriteetidest kinnipidamisest. Mais est-ce, est-ce qu'on n'est pas dans kas siin ei ole tegemist mõneti ringiga? sest et milline võib olla eelarve mõju, mis on ainult üks protsent Euroopa SKT-st, üks viiekümnendik äh, keskmisest liikmesriigi eelarvest, äh, mis johtub seitsmeaastasest raamistikust mis seitsmekümne viie protsendi ulatuses jagatakse liikmesriikidele tagasi läbi ÜPP, struktuuri, ühtekuuluvusfondide ja muu. see on ju äärmiselt paindumatu instrument. selle läbi ei ole võimalik eh, iga-aastase kasvuaruande andmetega arvestada, kas te ei räägi siin eh, mitte lihtsalt ainult mingist formaalsest eh, harjutusest? I mean, unfortunately not specifically, so we, we really just looked at you know, whether priorities are aligned. me põhimõtteliselt vaatasime ainult seda, kas prioriteetidest peetakse kinni ja kas liikmesriigid riigipõhiseid soovitusi arvestavad me ei ole seda käsitlenud nii pikemas perspektiivis just sellest aspektist lähtudes. aga kas sellisel juhul ei oleks euroala eelarvet, sest et see puudutab ikkagi euroala riike peaasjalikult? kas see võimaldaks siis iga-aastaselt reageerida vastavalt olukorrale liikmesriikides? vastasel juhul on meil on väga paindumatud äh, mehhanismid. ja üks protsent, see on ju ka nii väike osa, sellel ei ole mingit mõju. ma arvestame kõik välja eurose täpsusega seitse aastat ette. kas teil ei ole tunnet, et see on suletud mehhanism? Lâchez-vous du point de vue critique, s'il vous plaît.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 aga kui tuleb silmas pidada prioriteete ja need prioriteedid ikka kerkivad esile, isegi eh, võttes arvesse, et liidu eelarve on väike võrreldes liikmesriikide omaga, siis paindlikkuse suurendamine eh, võiks tõenäoliselt aidata kaasa prioriteetidega arvestamisele, olgugi et see eelarve on paindumatum kui eh, ka võiks olla. võib-olla sellest tulenevalt äh, võiksid teatud investeeringud toimuda, mis muidu ei saa aset leida. ma ei ütleks, et me ei võiks üritada seda ülesannet siiski täita no.. võib-olla võiks pöörduda komisjoni poole selle küsimusega kõigepealt, äh, kuidas suhtub sellesse uuringusse komisjon ja kuidas teie hindate iga-aastase kasvuanalüüsi äh, ja neid kohandamisi, mis on tehtud? kas äh, tegemist on toimiva asjaga või lastakse liikmesriikidel siiski teha nii, nagu nad tahavad, vastavalt oludele? kas äh, liikmesriikide analüüsid peaksid esi, olema esitatud standardsemas vormis, et tagada võrdsus? oleks ju päris hea, kui me saaksime jõuda selleni, et äh, kõik räägivad ühte sama keelt ja esitavad asju ühtemoodi. liikmesriigiti äh, meil praegu on üsna suuri erinevusi teinekord isegi kuidas me saame ühes ühenduses rääkida ühest asjast, kui me ei kasuta selleks jutuks ühte ja sedasama keelt, sedasama eelarvekeelt? kas ei ole vaja neid asju natukene niimoodi ümber korraldada sõnakomisjonile? suur tänu, härra esimees. suur tänu kõigepealt teile isiklikult, aga ka eelarvekomisjonile, et korraldasite tänase kohtumise ja et tellisite selle uuringu ja suur tänu äh, ka professor Hafnerile selle huvitava ülevaate eest. ma alustan äh, mõningatest äh, lühematest märkustest Euroopa Liidu eelarve kohta, nii palju kui sellele on viidatud selles uuringus ja siis saab sõna ECFIN-i kolleeg, kellel on kindlasti midagi öelda iga-aastase kasvuanalüüsi kohta ja selle äh, seostest äh, iga-aastaste eelarvetega ta räägib. kui lubate, siis paar lühikest märkust äh, Euroopa Liidu eelarve kohta, nii nagu seda on kujundatud selles uuringus. me hindame kõrgelt seda tõsiasja, et komis-, et see uuring tunnistab äh, seda, et väga suur osa eelarvest on investeeringutele põhi suunatud keskendub äh, majanduskasvule ja töökohtade loomisele ja seega see käib sama sammu iga-aastase kasvuanalüüsiga. uuringus öeldakse täiesti õigesti, et rubriigid üks A ja üks B on need eelarved, kus äh, on kõige rohkem siis majanduskasvule keskendutud ja see osa eelarvest on suurenenud. uuring pöörab tähelepanu ka Euroopa strateegiliste investeeringute fondi olulisusele pööraksin teie tähelepanu võib-olla sellele, et äh, uuringus on öeldud, et EFSI äh, maht on kümme protsenti äh, rubriik üks A mahust. see on üsna marginaalne summa võrreldes EFSI tegeliku mõjuga, mis me nagu teame, on juba läbi võimendusefekti tänaseks äh, üle kahesaja miljardi euro investeeringuteks äh, kogunud üle Euroopa. järgmine märkus, äh, see uuring täiesti õigesti viitab sünergiatele Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvete vahel ja siin öeldakse ka, et peaasjalikult tuleb see koostoime siis Ühtekuuluvusfondist ja kaasfinantseerimisnõudest aga ma ütleksin, et see koostoime ei ole piiratud ainult selle osaga. toon ühe näite, millega me kõik oleme muidugi väga hästi kursis, nimelt see, kuidas me oleme reageerinud äh, rände- ja julgeolekukriisile viimase kolme aasta jooksul. ja tänu koostoimel Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarve vahe, eelarvete vahel on meil õnnestunud reageerida Euroopa Liidul tervikuna sellele suurele probleemile meie ees, uuele probleemile, millega liikmesriigid üksinda selgelt ei oleks äh, sama edukalt toime tulnud. ja siit minu järgmine märkus kohe, millele viitaksin, nimelt siis Euroopa Liidu lisandväärtuse temaatika. jah, nii nagu uuringus on öeldud, äh, on Euroopa Liidu eelarve väga väike nii nagu ka härra esimees ütles, ainult kaks protsenti äh, liikmesriikide eelarvetest ja seega me peame Euroopa Liidu eelarve puhul kõige rohkem lisandväärtusele rõhku panema ja uuringus öeldakse jällegi väga õigesti, et üks äh, parimaid viise selleks on, üks parimaid viise selle lisandväärtuse saavutamiseks on see, et rahastatakse projekte, mida muidu ei rahastataks näiteks äh, väga raske oleks ette kujutada, et selline suur projekt nagu Erasmus oleks saanud äh, vahendeid, kui seda ei oleks andnud Euroopa Liidu eelarve. ja Euroopa ühendamise rahastu, mis on piiriüles, piiriülene programm ja rahastab projekte, mis muidu oleks ilmselt jäänud äh, vahenditena või, või oleks selleks läinud väga kaua aega. kuid see asi läheb kõik kaugemale, ei ole ainult nii, et rahastatakse vahendeid mida muidu ei, projekte, mida muidu ei oleks rahastatud. vaid me rahastame ka kõrgema kvaliteediga äh, projekte ähm, Euroopa Liidu eelarvest. suurepärane näide siin on kindlasti Horisont kaks tuhat kakskümmend, kus äh, läbi selle, et äh, ressurss, ressursse on koondatud ja et hankeprotsess on kahekümne seitsmes liikmesriigis ühtne, on tulemuseks ilmselt äh, see, et äh, läbi sõela, sõelale jäävad siis projektid, mis on kõrgema kvaliteediga, kui, kui need pakkumised oleksid liikmesriikide põhised. ja viimane märkus, enne kui sõna annaksin üle Ecofini äh, kol-, kolleegile, on paindlikkus. uuringus on täiesti selgelt öeldud, et tänu Euroopa Liidu paindliku, eelarve paindlikkusele oleme me suutnud lahendada üsna mitu uut meie ette kerkinud probleemi uuringus viidatakse konkreetselt Euroopas ähm, strateegiliste investeeringufondile, äh, noorsoogarantii algatusele, mõlemad äh, nendest ettevõtmistest on äh, saanud vahendeid ainult tänu Euroopa Liidu paindlikkusele. ja selles mõttes on täiesti põhjendatud viidata tähelepanu tõsiasjale, et õnneks on viimasel ajal, on, õnneks on hiljuti komisjonis vastu võetud äh, vahearuanne, mille kinnitas ka Euroopa Parlament. see vahearuanne ja selles seisnev, see, seda vahearuannet ei oleks kindlasti ilma parlamendi sellekohase nõudmiseta koostatud ja see tagab äh, siis lisapaindlikkuse selle eelarveperioodi viimasteks aastateks samuti ja see aitab meil äh, lahendada uued äh, probleemid, mis ma olen veendunud, kindlasti esile kerkivad veel tänase ja selle eelarveperioodi lõpu vahel. ja kui lubate, härra esimees, annaksin sõna kolleegile ECFIN-i peadirektoraadist. loomulikult, härra esimees. ECFIN, suur tänu. suur tänu, et te selle uuringu esitasite ja suur tänu, härra esimees, teie väga asjakohaste küsimuste eest. ma olen teiega nõus, et äh, tuleb äh, see uuring panna konteksti. tuleb äh, defineerida ära see, mis on Euroopa Liidu eelarve praegune ulatus, nii nagu ka selles aruteludokumendis, äh, mis eile avalikustati, on sees. lisandväärtus on võtmetähtsusega kontseptsioon mitmeaastase finantsraamistiku aruteludel. iga-aastase kasvuanalüüsi puhul keskendutakse pigem äh, majanduse laiematele suunistele, räägitakse sellest, kuidas toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist liikmesriikides. on ilmselt äh, valdkondi, kus Euroopa Liidu lisandväärtus on väga suur, aga need ei pruugi otseselt olla seotud majanduskasvu ja töökohtadega. ja seega võib-olla alguses tuleks asjad panna natukene konteksti. ja sellel eesmärgil veel ütleksime, et äh, omavahendite kõrge ekspertide grupi soovitused on väga heaks alguspunktiks. Nad on äh, selgelt viidanud sellele, et Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvete vaheline koostöö peaks olema suur. teen lühidalt. selle soovituse võib jagada kolme ossa kõigepealt koostoime eh, maksimeerimiseks tuleks välja tuua valdkonnad, kus on kohane reageerida Euroopa Liidu tasandil, liikmesriigi tasandi asemel ja see aruteludokument, mis eile välja tuli, jällegi esitab mõningad konkreetsed stsenaariumid selles osas. see võib-olla teie dokumendi jaoks ei ole oluline, aga siiski mõelda võiks sellele nüüd vertikaalse ühtekuuluvuse tagamiseks Euroopa Liidu poliitikate raamistikus ja eelarve kontekstis näiteks mõtelgem rändepoliitikale Euroopa Liidu tasandil on väga selge raamistik paigas ja jällegi siin tuleks vaadata, konteksti tuleb tagada vahendid Euroopa tasandil, mida ei pruugi kohe olla olemas ja siin on paindlikkus tähtis, aga ma kasutan seda rändenäidet sellepärast, et see on selgelt äh, see mm, osa poliitikast, mis võib-olla uuringust on välja äh,, iga-aastase kasvuanalüüsi uuringust väljas, aga Euroopa Liidu liidu lisandväärtus nende eelarvende vahendite kasutamisel on väga suur ja kolmas element, mis on teie uuringu jaoks väga oluline, on Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvete koostoime riikliku poliitika alus al,, alusel kui te vaatate Euroopa Liidu esialgset äh, kirjeldust, siis äh, jah, te ütlesite õigesti, üks kuni kaks protsenti on see liikmesriikide eelarvetest. ja loomulikult äh, liikmesriikide tasandil rahastatakse ka tulevikus väga äh, suures osas seda nii-öelda Euroopa lisandväärtust ja tuleb siis vaadata, millised äh, kuluartiklid tuleks tuua Euroopa tasandile ja millised peaksid olema liikmesriigi tasandil, see on esimene samm. ja teiseks tuleks kasutada Euroopa Liidu eelarvet selleks, et esile kutsuda mõned reformid nendes valdkondades, kus liikmesriigid peaksid tegutsema, me ei räägi siin mitte ainult poliitikate ümberkujundamisest, vaid ka investeeringutest või kuluskeemide muutmisest ja selles kontekstis ma arvan, sünergia, koostoime Euroopa Liidu vahendite ja liikmesriikide vahendite vahel on suht-, suhteliselt palju tõotav. näiteks teadus- ja arendustegevus võiks olla üks sellistest valdkondadest. loomulikult Euroopa Liit kulutab eh, selles sektoris väga suuri summasid, aga liikmesriigid rohkemgi ja võib-olla oleks eh, see siin äh, majanduskasvu analüüs äh, päris kasulik äh, prioriteetide ja kohustuste paikapanemiseks, tagamaks nende kahe vahel siis sünergia. seda just sellepärast, et teadus- ja arendustegevust ei ole võimalik rahastada ainult Euroopa Liidu tasandil, aga koordineeritus on oluline. nii et võib-olla need punktid võiksid asja natukene selgitada ja siis mõned konkreetsemad punktid, kui lubate teatud äh, esitluse elementide osas. kui ma teist õigesti aru saan, siis on viimaste aastate jooksul äh, neid näitajaid vaadatud. CSR ja CSR-id on tavaliselt olnud üsna äh, samasugused uue volinikuga on, aga see mm, oluliselt muutunud, ka fookus on muutunud ja see ei ole võib-olla selles uuringus äh, väga selgelt väljas, välja toodud ja äh, ja ka iga-aastases kasvuanalüüsis ei ole need riigipõhiste soovituste osa väga hästi välja toodud. et kuidas on iga-aastased kasvuanalüüsid äh, riigipõhiste soovitustega otseselt seotud. nüüd riigipõhiste soovituste rakendamine ma olen näinud palju hinnanguid selle kohta ja tulemused on alati väga erinevad ja mind üllataks väga, kui teie tulemused on samasugused. miks? sest asi ei ole mustvalge. kõik sõltub sellest, äh, kuidas defineerida seda, kas poliitika on rakendatud. kas äh, poliitika on rakendunud siis, kui parlament või valitsus on selle vastu võtnud või Euroopa tasandil parlament vastu võtnud või mõlemad nii et olenevalt vaatevinklist on hinnang erinev. ja seega ma oleksin väga huvitunud, äh, väga üllatunud, kui komisjoni hinnang oleks sama kui liikmesriikide hinnang. ja tõesti, arvud on siin erinevad. ja veel viimane sõnum tõsiasi, et äh, ei ole ühtsust selles osas, kuidas äh, iga-aastane kasvuanalüüs tõlgendub äh, riigipõhisteks soovist, soovi, soo-, soovitusteks. ja mõned võtavad, mõned liikmesriigid võtavad siis iga-aastase kasvuanalüüsi rohkem arvesse kui teised. nagu me teame, äh, tõesti see pilt on liikmesriigiti väga erinev ja võib-olla isegi on see eeliseks, et ei võeta lihtsalt üldpõhimõtteid üle riigipõhistesse äh, soovitustesse, vaid läbitakse natukene sügavam analüüs enne neid, hindamaks seda, et äh, kui oluline on iga liikmesriigi jaoks see iga-aastane kasvuanalüüs. nii et see on natukene nüansirikkam. jah, et tõesti nende vahel on teatud erinevus, aga võib-olla see on isegi positiivne. võib-olla on see hea, et liikmesriigi tasandil lihtsalt äh, Euroopa Liidu prioriteete ei korrata. nii palju minu märkustest selle uuringu kohta ja loodetavasti vastab see mõningatele teie küsimustele. härra esimees, ma esitasin ühe küsimuse äh, Euroopa Liidu äh, liikmesriikide eelarvete esitamise ühtse vormi kohta, mis te arvate sellest? Uh, hea küsimus selles osas oleme me juba tegelikult suuri edusamme astunud, kui me räägime siis äh, äh eelarveandmete esitamise vormi kohta. Äh, need on võrreldavad liikmesriigiti. üks äh, suurematest probleemidest tulevikku arvestades on saavutada sarnane harmoneeritus ka teiste kuluandmete, artiklite andmete osas. näiteks see, kuidas et koostatakse aruandlust Euroopa Liidu eelarvepanuste kohta ja Monti raportis on soovitus ka selle punkti kohta. ja kindlasti on see üks nendest valdkondadest, kus äh, tuleks teha edasis, edaspidi ka tööd. suur tänu, sellega me lõpetame selle arutelu. proua Maletitš siiski veel. suur tänu, miks ma võtan sõna? ma tahaksin lihtsalt rõhutada seda, mida teie, härra esimees, ütlesite ja mida vastas komisjon. on tõesti väga oluline, et meil oleksid äh, äh, standardid seatud andmete esitamisel, et oleks võimalik seirata ja võrrelda, näiteks Rahvusvaheline Valuutafond. Nendel on äh, teatud andmete osas standardid, ähm, majandusandmed, eelarveandmed, aga ka funktsionaalne klassifikatsioon nad on selle siia juurde lisanud ja hakkavad siis võrdlema riike funktsioonide alusel ja Euroopa Liidu tasandil võime sinna juurde panna veel programmi klassifikatsiooni. me võime lisada, et milliste programmide alusel peaks liikmesriike võrdlema. ja tuleb tunnistada seda, et Ehm, makseeraldiste kulukohustuste vahel on selline lõhe, et ehm, me ei tea, kas need andmed on kon-, kon-, septembris käivitatakse see protsess ja kahe aasta jooksul ei toimu mitte midagi. jah, tahetakse investeeringuid, aga programmid on nii keerulised, et ehm, seda lihtsalt ei võeta omaks ja läheb mitu aastat, enne kui asi läheb käima ja nii nagu härra Dupree ütles, see ongi see joojo efekt, mis siis tekib see on täiesti illusoorne, mida me praegu teeme. ja tuleb olla natukene kriitiline selles suhtes, mida me teeme, muidu me ei tule sellest asjast välja. ja kokkuvõtteks lühidalt äh, doktor Hafner, teile sõna. ma olen olnud väga entusiastlik raportöör ja olen ikka ja jälle enda käest küsinud, et äh, mis on meie raporti kaal, mis kasulikkus see on Euroopa poolaasta osas? jah, mis puudutab siis selle uuringu lisandväärtust jah, see aruanne, mida minult iga aasta palutakse ja mul oli küsimus, et mõtlesin, et mil, mis sellest kasu on. et kas seda igal aastal teha? jah, see puudutas Euroopa eh, pool aastat ja minu meelest eh, see oli lihtsalt tegemine tegemise pärast ja mitte mingi erilist eh, lisandväärtust see ei andnud jah, äh, iga-aastast äh, hinnangut on küll mõtet läbi viia, aga me tegelikult selle äh, lisandväärtust ei hinnanud, kas seda just igal aastal tasub teha. Bien, écoutez, merci infiniment pour cette étude. ja no suur tänu selle uuringu eest, luban, et süvenen sellesse põhjalikult ja võtan seda siis äh, arvesse Euroopa poolaasta äh, küsimuste juures ja kui see Eurotsooni juures meile abiks on, siis oleks see väga positiivne. suur tänu äh, selle eest ja nüüd läheme järgmise punkti juurde, milleks on omavahendid. meil on siin kaks suurepärast raportööri, härrad Levandovski ja Depree, kes on siis Monti raportist ähm, mitmesuguseid järeldusi teinud ja tutvustavad meile töödokumenti. härra Debre al-, alustab või härra Levandovski? jah, aitäh. see äh, töödokumenti, selle töödokumendi väljaandmine on nagu lihtsam osa meie äh, tööst siin äh, leidmaks siis Euroopa äh, Parlamendi äh, seisukohta selles küsimuses äh, ja see töödokument tegelikult äh, puudutab siis äh, hetkeolukorda selles süsteemis ja, ja üldse selle süsteemi äh, saamislugu siis, kuidas Euroopa vahendid, vahendeid kogutakse, Euroopa Parlamendi rolli selles, kuna parlament on alati soovinud seda protsessi teha lihtsamaks ja läbipaistvamaks. seal on ka äh, räägitud ähm, mõningatest äh, küsimustest siis, äh, et millega mm, edaspidist tööd saaks äh, lihtsustada. ja tulevase süsteemi kohta leitakse, et see peaks olema eelarveliselt neutraalne ja säilitamas liikmesriikide äh, Äh, suveräänsuse ja peaks toetama Euroopa majandust. siis on see järgmine etapp, mis on tegelikult äh, palju äh, keerukam ja parlamendi seisukohtade väljatöötamine on olnud juba keerulisem ja on ka küsimus, kuidas seda praeguses õhkkonnas äh, äh, nii-öelda äh, reklaamida. härra Lamassu mm, on rääkinud siis siin kokkuhoiust, aga meil ei ole tõendeid selle kohta, nimelt just, et välis teenistusega seostuvad pigem suuremad kulud ja mitte, mitte kokkuhoid siis liikmesriikides. mis puudutab äh, nüüd oma äh, tulusid ja mm, meie eelarve äh, reformi, siis see kõik sõltub poliitilisest tahtest. soov edasi liikuda, äh, on ka äh, erinevates äh, komisjoni analüüsidokumentides olemas Ehm, Brexitiga seostuvad tõenäoliselt suuremad kulud, kuid samas äh, kaasnevad sellega ka uued äh, võimalused meie oma vahendite süsteemi muuta. Äh, pikka aega oli see Briti priviligeeritud olukord seoses nende tagasimaksega. nüüd saab seda muuta ja Gerard ja Toomas Albrecht raport äh, on tulemas seoses mitmeaastase finantsraamistikuga, aga ei olnud päris selge, kas me peame seda ajakava äh, kohandama seoses komisjoni esitlusega, kas me läheme siis selle oma positsiooni äh, tutvustamisega üha edasi nüüd siis parlamendi positsioon peaks olema selline, et äh, julgustama komisjoni äh, uuesti kogu seda süsteemi reformida. aitäh. Gerard. suur tänu. kõigepealt äh, Isabel Tamale äh, mm, täpsustuseks äh, ja sest öeldi, et ähm, kaks mitmeaastase finantsraamistiku raportööri on hiljaks jäänud, aga meie äh, dokument siin rajaneb äh, faktidel, täpsetel faks-, faktidel ja sellega me paneme paika raamistiku tulevaseks arust, aruteluks. esmalt meenutame, missugune on õigusraamistik, ehk siis kuidas siis aluslepingutest äh, lähtudes äh, siis äh, nõutakse Euroopa Liidu eelarvesse oma vahendeid, siis täpsustame mõnedele kolleegidele mõeldes, kes väga täpselt seda ehk ei mäleta, millest see süsteem praegusel hetkel toimub, siis räägime ka nende ressursside ülesehitusest ja osast eelarves ja üsna olulise osana ka siis ähm, mm, sisaldub siin kriitika praeguse süsteemi suunas. Jaanus Levandovski äh, sellest väga põhjalikult ei rääkinud ja üks, äh, ühe olulise osa, osana käsitleme ka suhteliselt äh, hilis, hiljutisi ettepanekuid, kas parlamendi või komisjoni eestvõttel selle omavahendite süsteemi reformimiseks. lähtusime Alana Massouri kahe tuhande seitsmenda aasta äh, raportist ja mina äh, äh, ütlen siin ka, et, et see seadusandlik pakett seal ähm, räägi, räägime ka siis sellest, mis äh, tuleb aastast kaks tuhat üksteist ja siis ka Monti äh, kõrgetasemelisest rühmast. see Mondi äh, töörühm on mm, kogu siin protsessis küllaltki oluline aspekt. see on institutsioonide vaheline rühm ja raporti Äh, äh, tulemused tulidki siis parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisaruteludest ja siin on siis kolm peamist äh, järeldust lisaks sellele, et soovitatakse süsteemi ülevaatamist. ehk siis pannakse paika kriteeriumid, millest lähtudes saab hinnata nende omavahendite asjakohasust, siin on selline tabel kust on siis, äh, kus on siis näha nende suurem või väiksem asjakohasus ja on ka selge, et kogu seda mehhanismi äh, tuleb äh, käsitleda kui Euroopa suurte poliitikate ja strateegiate tugimehhanismina. ehk siis mm, ühisturu lõpuleviimine, mille jaoks on ka mm, mainitud mõningaid potentsiaalseid omavahendeid ehk siis võimalikke tulevasi omavahendeid ja teiseks siis äh, energeetika ähm, poliitika ja võitlus äh, kliimamuutuste vastu, millega seoses ka tehakse mõningaid ettepanekuid. meie küsimused siin äh, tegelikult äh, äh, puudutavad ähm, mm, tehtud ettepanekute äh, rakendatavust. ja siin on siis äh, üks küsimus, mis on rohkem ehk suunatud liikmesriikide poole, kuivõrd nemad on vähem äh, ühtsed kui parlament, ehk siis kas soovitakse antud süsteemi säilimist või siis Euroopa Liidu sõltumatuse suurendamiseks Äh, selle süsteemi ümber äh, muutmist. ja siis äh, rahva kogutulu arvestamine, kas tuleb paika panna teatud ajakava ehk siis need, äh, kas neid äh, ülempiire muuta või, või mitte, siis äh, kuidas arvestada seda rahvamajanduse kogutulu protsenti. teiseks, kolmandaks siis ähm, korrektsioonimehhanismid, kui me jääme siia rahvamajanduse kogutulu ähm, piiride juurde, siis elaniku kohta kogu tulu Mm, arvestamine näitab, et äh, siin on äh, teatud erinevusi äh, riigiti, kas siin tasuks mingit korrektsioonimehhanismi paika panna, siis seoses selle kogu tulunäitajaga või siis mõne muu punkti juures ja viimaseks oluliseks küsimuseks, kas te olete nõus äh, sellega, et äh, need äh, oma tuluallikad siis peaksid toetama neid mondirühma tehtud ettepanekuid, ehk siis seoses oluliste Euroopa Liidu poliitikatega kas siis siin võtta arvesse ähm, äh, käibemaksu, e-, ettevõtte ähm, tulumaksu äh, ja, ja kuidas seda siis kohandada vastavalt äh, kahele olulisele prioriteedile ja viimaks, missugune, kuidas siis kokku panna neid erinevaid et äh, oma äh, vahendite äh, allikaid ja suunata neid siis mm, nende eesmärkide täitmisele. liikmesriigid ei ole ka siinkohal ühel nõul siis, mis puudutab nende vastavat panust. nii palju siis sellest ja ma arvan, et püüame siin kõik Äh, teha, mis äh, võimalik, et seda arutelu edasi viia, võtta arvesse teie seisukohti ja saame ehk ka loota teie toetusele. suur tänu, et äh, meiega neid küsimusi jagasite seoses võimalike uute öö, oma vahenditega, kui need võimaldaksid öö, vähendada sõltumatust äh, liik,, sõltuvust liikmesriikidest ja siis seoses ka nende omavahendite suurendamise või vähendamisega. härra Kapu. jah, aitäh, härra esimees. tahaksin tänada eelkõige kolleege Levanovskit ja Debreed selle töödokumendi eest, millega saan suuresti nõustuda. olen Agris äh, samas küsimuses äh, raportöör ja me näeme, et tegemist on Euroopa integratsiooni jaoks väga olulise küsimusega, eriti pärast Brexitit. parlament on kogu aeg vaadanud äh, seda küsimust ja soovinud, et äh, eelarvet rahastataks läbi oma vahendite. regulaarselt oleme me välja toonud ka selle, millised on äh, praeguse omavahendite süsteemi puudujäägid, see ei ole läbipaistev, see ei ole õiglane, see on väga keerukas ja täiesti mõistetamatu Euroopa kodanike jaoks. praegune Euroopa Liidu rahastamine mis seitsmekümne neljast protsendist äh, tuleneb äh, RKT-st ja liikmesriikide panusest, ja mis põhineb siis praegusel ka tele, äh, ka käibemaksu äh, määra arvutamisel. see kõik on endaga kaasa toonud äh, pideva maksete puudujäägi iga-aastase aasta eelarve täitmisel. läbi omavahendite oleks meil aga võimalik äh, toetada Euroopa poliitikaid, millel on lisaväärtus, seeläbi saaksime vähendada samuti RKT-st lähtuvat äh, panust vähendada liidu eelarvesse. kõik äh, korrektiivmehhanismid ja kompensatsioonid samuti sõltuvad sellest, muuhulgas on see seotud jällegi ka Brexitiga kõrgetasemeline töörühm Maarja Monti juhtimisel on juba põhjalikult arutanud kõiki neid küsimusi, mille alusel oleks võimalik rahastada Euroopa Liitu nagu finantstehingute maks ja muuga, muuhulgas ETS süsteemi muutmine ning äh, süsiniku maksustamine, transpordi, elektrienergia maksustamine või digitaalmajandus või siis ka äh, Est-, ESTA ning äh, muud süsteemid, kõik need vahendid võiksid olla oma vahenditeks. meil on terve rida prioriteete, terrorismivastane võitlus, äh, ränne, kuid me ei saa lihtsalt eirata seda, et Ühendkuningriikide lahkumisega kaasneb suur auk meie eelarves. volinik Oettinger on valmis ühtekuuluvuspoliitikat toetame ning eh, ma arvan, et see on kindlasti see suund, mille suunas me peame minema, loodetavasti parlament suudab eh, ka seda ideed toetada e, ning lähtuda kõikide institutsioonidega heast koostööst. Merci, madame Gardia Zabal. suur tänu. Gracias, presidente, muy rápido, la verdad que es una pena que. väga kiirelt teen tõesti kahju, et mm, niisugune arutelu, oluline arutelu toimub nii väheste kohalviibijate osavõtul. suur tänu raportöörile, ta tutvustas meile, mis on selle taust mis on süsteemi hetkeolukord ja kuhu me edasi liigumine, see puudutab äh, meie parlamendi poliitikat üldiselt ja vastates ükshaaval nendele äh, asjakohastele äh, küsimustele, mm, saamegi näha, kuidas me selle konsensuseni jõuaksime. asju tuleks nüüd detailsemalt analüüsida, meil on siin see äh, analüüsidokument, aga meil ei ole aega olnud äh, sellega võib-olla väga põhjalikult tutvuda, kuid üks asi siiski äh, torkas mulle silma. mulle tundub, et siin on terve hulk eeldusi, mida mina tingimata ei jaga, näiteks eelarve neutraalsus minu meelest on see mingi lihtsalt äh, helesinine unistus. mida tegelikult mõeldakse selle neutraalsuse all? kas see raha ei lähe ju tingimata äh, maksumaksjale, kas me räägime äh, käibemaksust või mingitest muudest maksudest, ma ei saa väga hästi sellest äh, aru, võib-olla seda neutraalsust äh, kasutatakse lihtsalt ilma selle tähendusele mõtlemata. mida siis nende oma vahenditega peale hakata? kas äh, me kogume neid rohkem selleks, et riikide antavat panust vähendada äh, ja kuidas äh, seda siis teha, sest Euroopa Liidu vajadustega toimetulekuks on nii või teisiti äh, rohkem vahendeid tarvis. ja järgmiseks, äh, Brexit seab meid raskemasse olukorda, me võime küll piirduda oma vahenditega, küll me ei saa kindlasti riikide panust vähendada, vastupidi. ja siis äh, Äh, räägitakse äh, määrade tõusust äh, liikmesriikide panust võiks tõesti vähendada, et liikmesriike nii-öelda rahustada ja tõsi on, et oleks kasulik leida äh, erinevates poliitikate, erinevate poliitikate läbiviimiseks äh, rohkem äh, oma äh, vahendeid, aga mm, raha on tegelikult puudu. rände, investeeringute, transpordi ja nii edasi erinevate poliitikate jaoks, nii et sellest kõigest ei ole ka täpsemalt veel juttu olnud, kuidas me sellega toime tuleksime. järgmisena saab sõna proua Toma. aitäh! sooviksin ka omalt poolt kaasraportööri ähm, tänada, kes olid tõhusamad kui mitmeaastase finantsraamistiku äh, äh, raportöörid, siin on äh, terve hulk asjakohaseid küsimusi, tänu millele me saame ühiselt edasi liikuda. ja teine märkus mm. Äh, sama, veidi sama, mis Gordia Zabali poolt, samamoodi mul on küsimus selle neutraalsuse äh, kohta. kas äh, sellega mitte kodanikele suuremat koormust ei panda? praegu nad maksavad äh, Äh, tulumaksu ja käibemaksu kaudu äh, kusjuures kuskil üheksakümmend üheksa protsenti riikide panusest. kui jah, siis me oleme äh, selles osas nõus, aga kui see neutraalsus tähendab, et lisaressursse ei tuleks ja uusi makse ka ei tuleks, siis tekib meil olukord, millele viitas volinik Oettinger eile, ehk siis äh, Ähm, eelarve äh, alarahastatus, see on praeguses äh, finantsraamistikus juba äh, olemas. ja ähm, me planeer-, planeerime seega siis vähem vahendeid, aga kulud suurenevad, lisaks on ka Brexit, nii et meil on tegelikult ju lisavahendeid tarvis ja seda kõike tuleks äh, ka täpselt siin väljendada. kolmas äh, süsiniku teema, see oli ka voliniku dokumendis äh, käsitletud ja tegelikult on siin mitmeid võimalikke lahendusi, on need, millele viitas Monti kõrgetasemeline töörühm, mis on igati eh, huvitavad, aga on ka teisi, mille juurde nemad ei jäänud. aga on ka nende omi, eh, mida nad toetasid, aga mida siin ei mainita ja siin tõesti võib öelda, et tegemist on eh, kodanike jaoks neutraalse tulemusega, siin on just see süsiniku äh, kvootide küsimus, see suurendab äh, ettevõtete konkurentsivõimet, äh, millega muudetakse dumpinguvõtted võimatuks ja ka kolmandad riigid saavad minna vähe, väiksema süsinikuheitega tootmise juurde ju,, tootmiseni, liikuda sinna suunas, vähemalt. ja siis on ka transpordiga seotud küsimused siin null koma üks senti või mis iganes, näiteks lennupiletite pealt võib ju äh, päris palju äh, kokkuvõttes äh, sisse tuua. aga nii-öelda, aga tunda seda ju väga palju ei oleks selleks äh, nagu Delori võte, aga, aga mis ka midagi äh, sisse äh, tooks. nii et jah, siin on ka erinevaid võimalusi. siis rahvamajanduse kogutulu mm, kohta kaks asja kui me midagi ette ei võta, siis me äh, ka sellega toime ei tule, me peame liikmes, äh, liikmesriikide panuse vähendamisest äh, tuleb rääkida, see on siiski nii-öelda kahepoolne kokkulepe nõukoguga ja ma arvan, et siin tõesti tasuks seda võimalust ära kasutada osa eh, oma vahenditest peaks võimaldama siis liikmesriikide eh, panust vähendada, mida nad saavad siis oma eelarves eh, ära kasutada või oma eelarve defitsiiti vähendada, olenevalt siis riigist. nii et äh, siin tõesti on see võimalus olemas. kuid mm, veel üks küsimus ehk teie küsimustele lisaks, nimelt kuidas arvestatakse liikmesriikide panust? Teie eh, küsite siin seoses korrektsioonimehhanismidega või siis nende vähendamistega, soodustustega, aga mina kardan, et need korrektsioonimehhanismid tegelikult viivad jälle nende eh, mahaarvamisteni aga kuidas siis äh, ikkagi seda arvestada, kas võtta arvesse rahvamajanduse kogutulu või lisada sellele ka mingeid äh, äh, uusi näitajaid, näiteks süsiniku, hariduse, kliimaga seotud näitajaid, mis oleksid positiivsemad, objektiivsed ja tänu äh, millele äh, ja millest saaksid kõik tegelikult äh, kasu ja Äh, ehk siis äh, see panus küll äh, suureneb, aga kui nende käitumine, liikmesriikide käitumine on positiivne, siis nende panuse osa väheneb ja samas siis liidu eelarvele on see positiivne, sest noh, ilmselge on, et me ei saa kiirelt jõuda olukorrani, kus pool annavad liikmesriigid ja pool on siis oma Äh, vahenditest, nii et see arvutamise äh, küsimus on, on küll keeruline, aga samas me peaksime siiski olema ambitsioonikad, et seda liikmesriikide panuse osa paremini käsitleda, aitäh! jah, ma tahaksin tõesti ka omalt poolt äh, avaldada tunnustust raportööridele. esineb proua Toma hakkas hästi pihta, et põhimõtteliselt kui meil on Euroopa maksud, siis ei tohiks maksumaksja koormust suurendada. ehk siis kui me viime sisse Euroopa maksud äh, selleks oleks vaja siis, et kohalikul tasandil ja liikmesriigi tasandil peaksid vähenema. meil oleks keerukas muuta Euroopa maksu populaarseks, kui äh, me peame ütlema, et Euroopa maks lisandub sellele, mida juba makstakse. ma tean, et te toetate makse, mida ei ole näha, mida ei ole tunda aga ma võin teile ütelda, et selliseid asju olemas ei ole. lugupeetud esimees, ma vastan teile. vabandan, et provotseerisin teid, ütleb esimees. jah, ma üritan rääkida selgelt. ettevõtete maksude puhul. tegemist ei ole lisamaksuga maksumaksjale, seda seetõttu, et üleilmastumine ja digitaalaspekt on võimaldanud vältida Äh, maksude maksmist äh, osadel. siin ma räägin hargmaistest ettevõtetest, mis peaksid tegelikult maksma vähemalt kaksteist protsenti. ma usun, et see on kõige madalam äh, maksumäär Iirimaal, maksimum on kolmkümmend ja midagi mõningates teistes liikmesriikides, nii et need hargmaised ettevõtted peaksid maksma siis kaheteist ja kolmekümne kolme protsendi vahelist maksu, tegelikult aga nad ei maksa ilmtingimata Apple näiteks eh, null koma null null viis. nii et siin me ei räägi mitte ainult lisamaksudest, vaid sellest üritame olukorda parandada ning vältida seda, et osad väldiksid maksude maksmist. nii et siin ei ole lisamaksu asju võib esitleda väga mitmeti ja päris ausalt öeldes see on, tõepoolest väärib arutelu, aga me peame jah vältima seda, et see äh, muutuks koormavaks maksumaksjale, sellepärast et aga äh, see ei tähenda vähem makse, vaid äh, mitte lihtsalt lisada. jah, aga hargmaised, näiteks just digitaalvallas osad ei mängi, ei maksa makse see aga tähendab seda, et liikmesriigid on piisavalt rumalad ja võimaldavad neil seda mitte teha. kui näiteks Google saab Iirimaalt läbi madalmaade neli ja pool miljardit äh, Bermudale üle kanda, siis eurooplased lihtsalt võimaldavad seda ja on piisavalt heatahtlikud ehk siis teisisõnu, et me peaksime sellele rumalusele lõppu tegema ja me peame ka avalikkuse arvamuse äh, kaasama, see on tõepoolest teema, mis neid huvitaks, aga kui rahandusministrid tulevad kokku Brüsselis reedel juunis äh, kaks tuhat kuusteist äh, kommenteerivad LuxLeaks ja Panama dokumente ja siis tulevad välja dokumendiga, kus ütlevad, et on suutnud leida vahendeid, kuidas võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu, me teame väga hästi, millega tegemist on võib-olla oma raportis peaks olema ka üks lõige selliste küsimuste kohta, kui lubate. sest et võib-olla on tõepoolest äh, maksukogumisvõimalusi, äh, mida ei kasutata Euroopas ära ja mis võiks endaga kaasa tuua teatud äh, leevendust olukorrale. vahendid on Bermudal mõnda aega, siis Ameerika Ühendriikides ja nii edasi. nüüd, mis puudutab ettevõtete tulude maksustamist. ma lõpetan ära oma lausega. seda on keerukas sisse viia, sellepärast et igal liikmesriigil on oma seadusandlus, kus on erinevad nišid, mahaarvamised ja nii edasi. ennist räägiti harmoneerimisest eelarvete esitlemisel aga siin oleks tõesti vaja tohutu jõupingutus ära teha selleks, et liikmesriikide seadusandlused kokku viia, palun. suur aitäh, ma ei tahtnud teid katkestada, aga te provotseerisite, ma tahtsin teie provokatsioonile vastata. meil on kaks arutelu enamus makse, mis me oleme välja pakkunud, on uued maksud millega maksustatakse teatud sektoreid, eh, mida ei maksustata praegu üldse või mitte piisavalt. nii et me ei äh, lähe kodanike taskutesse, mitte otseselt, mitte otseselt, sest et lõpptulemusena ikkagi. aga üht, ühel või teisel viisil lõpuks maksavad ikkagi kodanikud neid makse, jah. aga, aga üks filosoofilisem küsimus, ma arvan, et me peaksime olema natukene julgemad ja mitte kartma Euroopa-üleseid projekte. kui me jõuame ühel heal päeval järeldusele, et tuleks maksustada kodanikke otseselt, selleks, et rahastada Euroopa projekti, siis tuleb see ka välja ütelda, sest et kui meie usume, et Euroopa eh, projekt on piisavalt hea, siis me peame olema valmis ka selle eest maksma makse me ei ütle seda aga kunagi, üritame alati leida mingit muud tasakaalu, aga kui me usume, et meil tuleb maksta sotsiaalkindlustusmakse, tervishoiu eest makse ja nii edasi, siis ähm, ma usun, et me peaksime ka Euroopa makse maksma, sellepärast et Euroopal on väga positiivne mõju üldiselt kodanikele. me peaksime äh, suure hüppe tegema, seda on keerukas äh, teha, keerukam kui panku maksustada ja süsinikku maksustada, seda on kergem maha müüa aga meil ei, me ei tohi karta äh, seda ning me peame välja ütlema, et Euroopa Liidu projekt äh, on piisavalt väärikas ning väärib seda, et tema eest makse makstaks. Äh, vabariiklaste lepingus on ka maks kesksel kohal ning just nimelt parlamentaarse demokraatia üheks proovikiviks ongi maksude üle hääletamine. aga nüüd palun, et raportöör võtaks kokku selle arvamuste vahetuse, härra Tõpre lihtsalt viimase arutelu kohta nüüd. ja selle kohta, et me peame tundma uhkust Euroopa projekti üle, jah, mina seda uhkust tunnen, me ei tohi karta seda kaitsta, mina ei karda, aga omavahendite puhul ja esimeses punktis seadusliku raamistiku osas on kirjas, et meil on vaja nõukogu ühehäälsust ma ei hakka praegu toetama mehaan-, eh, mehhanismi ja selgitan täpsemalt hiljem, mis on eh, maksude neutraalsus, aga ma ei hakka üldse pihtama sellise asjaga, milles mul ei ole võim-, mitte mingit võimalust võita. ja mis puudutab eh, maksude neutraalsust, mida see tähendab? see tähendab seda, et alates hetkest, kus teil on omavahendid, lisaomavahendid, mis ühel või teisel viisil kogutakse kodanikelt liikmesriikidest igal juhul E siis RKT osalus peab vähenema. mitte ilmtingimata e, sama proportsiooniga kui e, sissetulek, aga RKT peab igal juhul vähenema. vastasel juhul liikmesriigid ütlevad, te maksustate meid kahekordselt ja sellega nad kindlasti ei nõustu nii et seda ma peangi silmas maksustamise neutraalsuse all, et ühest küljest Äh, kui äh, omavahendite osa suureneb, siis äh, peaks ka otsepanus, mis põhineb riiklikul kogutoodangul, vähenema. jah, hästi lühidalt. me oleme juba hakanud küsimustele vastama, nii et suur aitäh nende esimeste vastuste eest ma ei taha arutelu maksudest kõrvalehoidmise üle venitada, see on huvitav küsimus. ja huvitav on ka see, et ka omavahendite puhul me selleni jõudsime. aga mis puudutab äh, maksustamise neutraalsust, siis jah, me saame sellest aru. Äh, see on suhe RKT osanike omavahendite vahel. minu jaoks on see tegemist semaatilise väljamõt-, mõeldusega, aga selle mõte on selles, et tahetaks eh, neutraliseerida negatiivseid reaktsioone meie ettepanekule. vaadates Monti meie kahe tuhande üheteistkümnenda aasta ettepanekule eh, tulnud reaktsioone, siis me peame tõepoolselt, tõepoolest arvestama sellega, et mm, neutraalsus tagatakse. RKT tuleb eh, põhimõtteliselt ma ka maksudest, see on eelarve panus, mis tuleb maksudest, nii et siin on omavaheline seos täiesti olemas ma ei tahaks väga keerukaid äh, kalkulatsioone hakata tegema EKT põhjal, aga ma kindlasti ei alahinda ka neid probleeme, mis kaasnevad parlamendi seisukohtade müümisega. E, ja kas näeme, et see on tõesti väga julge ettepanek siduda nüüd otseselt Euroopa projekt kodanike panusega ja see põhineb usaldusel, aga me näeme, et sellist suurt usaldust ei ole enam, nii et ma tõesti ei julgeks ise sellist otsest seost sisse viia. aga see on juba järgmiseks sammuks meie aruteludes. head kolleegid, tahaksin tänada meie mõlemat raportööri. Ah, härra Vali jah, vabandan, mulle, et hiljaks jäin, aga see on tõesti äärmiselt huvitav. kui saate lühidalt teha, siis oleks hea. jah, väga huvitav kõne. ja, ja teema. ja väga hea oleks, kui leiaksime lahenduse kõikidele neile probleemidele, kuidas me saaksime ka montitööga arvestada näiteks finantstehingute maks, äh, seda olen äh, tähelepanelikult jälginud, minu jaoks on see väga oluline ja ma tahaksin tõesti teada, mis suunas minna, kui suudame ka siin mingi kokkuleppe leida. see on võib-olla üheks kõige keerukamaks äh, osaks üldse, mis meil on, on ette tulnud, aga siin euroala analüüs üldiselt on samuti väga huvipakkuv, sellepärast et tuleb selgelt välja tuua olemasolevad tasakaalutused ja me peame samuti arvestama nende riikidega, kellel on äh, ülejääk. Nad peaksid võib-olla ka euroala eelarvesse panustama. Äh, me näeme, et nad kasutavad lihtsalt ära majanduste tasakaalutust ning see on miski, mille vastu me peame võitlema, kui tahame eh, tagada jätkusuutlikkus Euroopa Liidus. kui me seda probleemi ei suuda lahendada, siis on raske edasi minna. ettepanekud igal juhul on huvipakkuvad, ka süsiniku kohta tehtu. fossiilkütuste maksustamine näiteks tunduks olevat eetiline vaatame, mis suudame ära teha, aga mina olen valmis koostööd tegema selles ettepanekus ja ütlen seda ka Debrele, aga ainus probleem on võib-olla selles, et meie eesmärk on utoopiline lausa siin. me näeme, et liikmesriikide panus äh, tahetakse vähendada. aga kodanikud võivad näha selles seda, et nende makse suurendatakse. kindlasti nii kaugele me jõuame ja väga oluline on, et suudame kodanikele selgitada seda, mida me silmas peame oma tööga, vastasel juhul võib see osutuda äärmiselt ohtlikuks. ja kardeta, ja kodanikud võivad karta, et äh, uued maksud rõhuvad veelgi enam majandust. aitäh! ma usun, et oleme tõesti kõik ühel nõul. küsimuseks on see, millist Euroopat me siis tahame oma kodanike jaoks. kuidas me saame vastata nende ootustele ja paremini jagada avalikku vara? kui meil on selged mõtted selles osas milline peaks olema Euroopa, kuidas ta saaks vastata kodanike ootustele, siis selle alusel saame ka eelarve koostada ning siis on vaja leida ka vastav rahastamine. maksud muidugi mõista on kõige väärikam võimalus demokraatia puhul. ja rohkem tuleb nõuda maksudelt ja vähem maksumaksjatelt mitte ainult maksud. ei, mitte, äh, on ka vahendid. kui kahe ja poole miljardiga maksustatakse äh, hargmaiseid ettevõtteid äh, ja paar tükki veel, siis sellega me oleksimegi Brexiti kulud ju katnud. proua Vestager, aga need vahendid lähevad liikmesriikidest taskutesse praeguse süsteemi kohta, aga enne kui lahkute, tahaksin ütelda teile, head kolleegid, et üks-kaks inimest on puudutatud sellest, et eelarve komisjonis asus tööle esimesel jaanuaril kaks tuhat viisteist kolleeg kaks ja pool aastat. no on ta väga tõhusalt ja elegantselt ja heatahtliku naeratusega, mis varjab selget tõhusust ning otsusekindlust meie komisjoni, esimesel juulil asub ta tööle mujale ekspertide teenistuses ja tahaksin teie nimel väljendada talle meie tänu, sõprust ja kiindumust. ja tahaksin ütelda, kui võrd oleme me hinnanud tema naerusuist äh, võimu siin. ta asendatakse Elisa Tafara poolt ma usun, et kogu meie meeskond usaldab teda. tahaksin tänada Fabiat ja loodan, et äh, tunnete rõõmu oma uues ametis. Te olete kindlasti kõige peeglaslikum äh, britt üldse. ja teie nimel ka annan talle pusemusi prochaine réunion le 10 et le 11 juillet. järgmine koosolek on juulis, keegi enam ei, sõna ei soovi, sellega on koosolek läbi.